siis äh, eeloleva hääletuse ajal on meil otseühendus äh, videopildi kaudu Ukraina parlamendiga, te näete Ukraina kolleege ka praegu videopildis. lugupeetud daamid ja härrad ülekande ajal võib ette tulla ajalisi viivitusi, see, mida me siin teeme või ütleme, võib äh, jõuda Kiievisse alles poole minuti või minuti pärast ja ka vastupidi. nii et äh, kui te tahate pärast äh, minu sõnavõttu kolmkümmend sekundit plaksutada, siis sellega me täidamegi juba selle ajalise nihke ära. nii et teil on siis ainulaadne põhjus ka aplodeerida minu kõnele. ja kohe hiljem, kolleeg, äh, tuleme teie päevakorra äh, punkti juurde. austatud kolleegid lugupeetud äh, härra Porošenko, ma usun, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et me elame praegu läbi ajaloolist hetke. samaaegselt äh, ratifitseerivad Euroopa Parlament Strasbourgis ja Verkhovna Rada Kiievis assotsieerimislepingu see, et kaks parlamenti ise otsustades täna samaaegselt äh, hääletavad üle selle lepingu üle, on äh, vaba demokraatia ja see on vastand juhitud demokraatiale lugupeetud daamid ja härrad, selle lepingu ratifitseerimine, äh, mis ei ole alates Maidani esimestest päevadest sõnastusest muutunud, on demokraatia tähetund, eriti arvestades seda, millega me oleme olnud silmitsi viimastel kuudel. ma küsin, kes oleks äh, veel äh, mitmete kuude eest ette kujutanud, et äh, Euroopas nihutatakse piire jällegi vägivallaga. kes oleks võinud ette kujutada, et äh, julgeolekutaristu, mida me oleme üles ehitanud Euroopas pärast äh, külma sõda, et seda rünnatakse. kes oleks võinud ette kujutada, et tugevama õigus jällegi on tugevam kui õiguse jõud daamid ja härrad, äh, hirm sõja ees on tulnud Euroopasse tagasi. see, mis juhtub Ukrainas, äh, see puudutab meid kõiki. ma tahaksin siinkord äh, siin veel kord toonitada, eriti just kuna meil on otseühendus Kiievi kolleegidega, et Euroopa Parlament on äh, Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust alati kaitsnud ja me teeme seda ka tulevikus. me teeme seda selleks, et äh, ukrainlaste unistused, äh, mille eest nad võitlesid Maidanil, võiksid realiseeruda. me võitleme demokraatliku õigusriikliku Ukraina eest, mille põhiseadust ja valimisõigust reformitakse. me võitleme riigi nimel, kus juuritakse välja korruptsioon, kus arvestatakse inimõigustega ja kus kaitstakse vähemusi õigusi me toetame Ukrainat, mille majandus õitseb, kus sotsiaalne lõhe kaob ja kus kõikidel inimestel on hea tulevik. daamid ja härrad päev, mil selline Ukraina realiseerub, on päev, mil äh, täidetakse need äh, lubadused, mis ähm, anti rahumeelse revolutsiooni käigus Maidanil. ma usun, et ma räägin suure enamuse Euroopa Parlamendi saadikute nimel, kui ma ütlen, et me toetame Ukraina kodanikke nende Maidani unistuste täitumisel enne kui me nüüd äh, asume hääletama, lugupeetud daamid ja härrad, on mul äh, suur au hoolimata suurest vahemaast meie vahel tänu moodsale tehnikale anda sõna Ukraina presidendile Petro Porošenkole, kes kõneleb meile Kiievist. pärast seda toimub hääletamine ning äh, pärast hääletust äh, allkirjastan ma seie, teie silme all kirja, mis on suunatud äh, nõukogule, et alustada vastavaid protseduure seoses lepinguga ja sõna saab Ukraina president Petro Porošenko, palun Petru Poroshenko. Thank you very much indeed. suur tänu, hea sõber, lugupeetud Euroopa Parlamendi president, härra Schulz lugupeetud äh, kaasmaalased, äh, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud tegemist on äh, ajaloolise päevaga Ukrainale. tervitan veel kord kõiki kuulajaid, kõigepealt sooviksin ma tänada teid aplausi eest ja toetuse eest, mida te olete Ukrainale osutanud mul on hea meel, et see atmosfäär, mis meie raadas on, meenutab äh, seda atmosfääri, mis oli meil üheksakümne esimesel aastal, kui me saavutasime iseseisvuse. kes on valmis Euroopa eest surema? see on see küsimus, mida esitavad teadlased, kes uurivad Euroopa mõju riigi loomisel. väga loomulik on anda oma elu ja surra oma riigi eest. esimesed sada Ukrainast kes äh, veebruaris surisid ja kaheksasada seitsekümmend kaks, kes äh, lihavõtte ajal surid, ei surnud mitte ainult Ukraina eest aga nad surid selle eest, et saavutada koht Ukrainale Euroopas. peale teist maailmasõga ei ole ükski äh, rahvas maksnud eurooplaseks olemise eest nii kõrget hinda. palun öelge mulle, kes pärast seda julgeb sulgeda Euroopa ukse Ukrainale kes astub Euroopa Liidu liikmelisuse äh, potentsiaali vastu ja täna astume me oma esimese, aga kõige olulisema sammu selles suunas. seitsme aasta jooksul peale Pariisi äh, kohtumist Euroopa Liidu Ukraina vahel oleme me seda assotsieerimislepingut ette valmistanud. kõigepealt sooviksin äh, tänada kõiki, kes seda tööd ette valmistasid diplomaate, eksperte ja eelkõige kodanikke, kes väga otsustavalt toetasid meid meie püüdlustes. eelmise aasta sügisel arvasime me, et kõik on allkirjastamiseks äh, valmis. väited, kes olid selle vastu, tundusid olevat äh, väga mõõdukad aga kahekümne üheksandal novembril Vilniuses, kui me kõik soovisime lepingut allkirjastada, lähtudes sellest vajadusest, siis ja ka praegu on ukrainlastele väga selge see, et ukrainlased on vastu sellele, mida Janukovitš tegi kes pööras tagasi selle kiirrongi, mis oli lääne poole sõitmas ja loodetavasti tänane samm tõestab, et äh, ka sisemistele välistele jõududele, et meie progressi peatamine on määratud äh, läbikukkumisele. see leping, millele me kirjutasime juunis alla ja selle ratifitseerimine täna on tõeline pidupäev, mitte ainult meile, ukrainlastele, aga kõikidele Euroopas, sest ilma Ukrainata ei ole ühist Euroopat. me ei ole allunud väljapressimistele, me oleme vastu pidanud ja ma sooviksin rõhutada, et selle lepingu tekstis ei ole ühtegi lõiget ühtegi sõna või koma, mis on muudetud ja see on see tekst, millele ma täna alla kirjutan. ma palun Ukraina valitsusel homme jõustada see leping juba homsest. head sõbrad rakendamine on väga lihtne. sõnavabadus, viisavabadus, investeerimiskliima, demokraatia, kõik need äh, lähenemised on selle teksti elluviimise taga. me ei saa enam kauem viivitada. viimased läbirääkimised Brüsselis võimaldavad meil äh, laiendada seda, mida leping isegi ette näeb. meil on eeliskohtlemine kuni kaks tuhat viisteist aasta lõpuni. Euroopa tooted saavad tulla e, Ukraina turule vastavalt rahvusvahelistele lepingutele ja vastavalt raamistikule, mis hetkel kehtib Ukrainal saab äh, konkureerida teiste riikidega, teiste tootjatega. täna soovin ma samuti tänada Euroopa Liitu selle olulise toetuse eest, mida meile nendel keerukatel aegadel on osutatud. teisest küljest soovivad meie partnerid ainult ühte, reforme ärge viivitage äh, põja, äh, sõja või poliitilise olukorra tõttu, see, need ei saa olla ettekäändeks reformide elluviimises. ja ma olen kindel, et riiklik äh, reformikava kaks tuhat kakskümmend aastaks moodustatakse ja üheskoos teeme me seda mitte mõeldes iseendale, president, valitsus ja parlament peavad töötama üheskoos ja me liigume võidu suunas. kui keegi soovib mingil viisil selle vastu võidelda, siis me ei võimalda seda. ettenähtud reformid näitavad seda, et Ukrainast peaks saama väga oluline korruptsiooni vas-, vastane võitluse eestvedaja ning moodustan selleks eraldi üksuse. ratifitseerimise ja rakendamise raamistikus oleme me selle ette näinud ja ma leian, et see on parim viis, kuidas äh, väljendada seda, et me oleme juba alustanud selle tegevusega eelmise aasta lõpus on üks oluline ukrainlane öelnud, et andke meile Euroopa, me mõistame Euroopat. tegemist on psühholoogilise kategooriaga, mis võimaldab meil liikuda edasi edusammude suunas. täna astume me selles suunas samme, sellel uuel teel, kus ei ole tagasipöördumist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 tegemist saab olema ajaloolise hetkega, äh, koos Euroopa Parlamendiga võtame vastu otsuse. head kolleegid, äh, teeksin ettepaneku asuda hääletama see puudutab Euroopa Liidu ja Ukraina vahelist assotsieerimislepingut daamid ja härrad, asume nüüd hääletama yes.. ja enne kui me asume hääletama, daamid ja härrad, ma usun, et parlamentarismi ajaloos ei ole kunagi kaks parlamenti hääletanud samaaegselt äh, ühe rahvusvahelise lepingu üle. ma usun, et äh, see on tõesti ainulaadne hetk praegu ja selle üle me peaksime olema uhked. deshalb meine damen und herren seepärast äh, daamid ja härrad asume hääletama kolleegid ja teist on ette rütatud Kiievi äh, hääletuse tulemuste lägite. ma avan äh, hääletuse assotsieerimislepingu üle Euroopa Ukraina vahel, Sarjus Volski raport hääletamine on alanud, palun Die Abstimmung ist eröffnet. Hääletamine on alanud. Muss mal gucken, ob meine Abstimmkarte auch funktioniert. Ma vaatan, kas ka minu hääletuskaart toimib. Jah. Kas äh, kõik kolleegid on hääletanud? Ja nii see on, siis on hääletamine lõppenud. viissada kolmkümmend viis poolt, sada kakskümmend seitse vastu, kolmkümmend viis erapooletut suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, me ei ole aga hääletamist veel lõpetanud. mulle tõesti meeldib, et te nii tublid hääletate. me hääletasime kolleeg Sarasvolski raportit nüüd, aga härra Moraese raport Euroopa Liidu Ukraina vaheline assotsieerimisleping koos äh, seoses sätetega teise lepingu osa territooriumi seaduslikult töötavate kolmandate riikide kodanike kohtlemise kohta. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud viissada kolmkümmend üheksa poolt, sada kakskümmend kolm vastu, kolmkümmend kolm erapooletut, ka see raport on suure häälteenamusega vastu võetud. lugupeetud daamid ja härrad, te nägite, et äh, president Porošenko teisel pool on juba oma allkirja andnud ja alustanud jõustamisprotsessi, mina allkirjastan nüüd äh, kirja, mis ütleb, et me oleme selle lepingu ratifitseerinud ja kutsun käesolevaga teisi Euroopa Liidu institutsioone üles seda lepingut äh, otsekohe jõustama. ja teen seda teie silme all, nii et te näeksite, et ta tõesti leiab äh, praegu hetkel aset suur tänu! So. möchte noch jemand das Wort ergreifen? kas äh, keegi soovib äh, sõnavõttu? ei ole, siis on koosolek lõppenud. Das sind die Announcements, die ich jetzt mache, ne? Ist das an? Ja? Alles klar. Meine Damen und Herren. Lugupeetud äh, daamid ja härrad, järgnevad äh, mõned äh, sõnavõtud ja hääletusselgitused. Need, kes ei soovi osaleda, palun lahkuge täiskogu saalist